sellega on tänane tööpäev lõppenud ja jätkame tööd homme hommikul kella üheksa. päevakord on avaldatud ja kõigile kättesaadav Euroopa Parlamendi veebileheküljel ja enne kui ma tänase koos-